Good evening, Mr. Chairman. Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, teeksin ettepaneku päevakorra kohta, et me äkki räägiksime natukene ka Šveitsi otsusest ja siis paluksime Doris Pakki, et ta annaks meile lühikese ülevaate Bosnia-Hertsegoviina kohta. ma sain aru, et sa olid nädalavahetusel Sarajevas, on nii? Doris Pakk vastab mikrofonita. et kui kuskil on mäss, siis ma eeldan, et Doris on kindlasti kuskil lähedal. aga kui olete nõus, siis teeksime niimoodi ja siis jätkame oma päevakorraga. protokolli puhul nagu alati, eks. Šveits ma ei tea, kas see on ka teistes riikides nii, aga ma olen tõesti harva saanud nii palju palveid intervjuu andmiseks ähm, kui alates eile õhtust. see tõesti tekitab äh, ra rahulolematust, tegemist on väga napi tulemusega, eriti just maapiirkondades ning saksakeelsetes maapiirkondades on tekkinud see rahutus, eriti just nendes piirkondades, kus on vähe välismaalasi, sest kahjuks on äh, alati lugu selline, et ksenofoobia on kõige rohkem levinud seal, kus välismaalasi on vähe. ja need linnad, äh, saksakeelsed linnad eriti, aga ka äh, prantsuskeelsed ütlesid, et nemad vaba liikumist pooldavad, mitte aga Tessin me kuulsime, et seal on väga palju inimesi, kes iga päev sinna tööle tulevad Itaaliast. mina leian, et äh, Euroopa Liit ja see on ka jällegi üks valdkondadest, mis on meie komisjoni pädevuses, ei peaks mitte midagi tegema. lepingud kehtivad ja Šveitsi valitsus peab kolme aasta jooksul tegema ettepaneku ja siis vaatame edasi, mis saab. ning otse loomulikult peab sellel olema ka tagajärgi, sest tegemist on äh, siseturu liikmetega ja vaba liikumine kehtib siis ka Šveitsi kohta. ma Lutserni ajalehel ütlesin juba irooniliselt, et ehk kas lepime siis kokku, et töövõtjatele ei anta liikumisvabadust, aga et siis kasutame ka kapitalivaba liikumise, kustutame ka kapitalivaba liikumise et see äkki oleks selline lahendusvariant. ja ütlesin ka muidugi, et ma mainisin seda irooniliselt ja et ma ei võtnud seda tõsiselt. aga eks see toob ka Saksamaal probleeme endaga kaasa iga kord, kui me räägime maksudest kõrvalehoidmisest, aga jällegi jah, tegemist oli iroonilise märkusega ja sellepärast ma leian, et ei ole siin tõesti vaja paljugi ära teha, ma leian, et me peaksime tõesti oma Šveitsi kolleegidega ühenduses olema äh, Šveitsi parlamendi väliskomisjon käis ju ka paar nädalat tagasi siin parlamendis, siis nemad aitasid ju ka korraldada äh, seda referendumit, seal äh, on äh, esindatud see partei, mis on referendumi taga, aga me peaksime tõesti selgeks tegema, et kirsi pealt torte ei saa ära korjata. küsitakse tihti, et mis on tagajärg Euroopa Liidule meil on need neli vaba liikumist, mis on Lissaboni lepinguga kirjas ja neid, kirjas ja neid ei saa kuidagi ühepoolselt nüüd ära kaotada. seda saab teha ainult kahepoolselt, nii et sellepärast õiguslikud eeldused on täiesti teistsugused ja ka Ühendkuningriigi seisukoht, nii nagu seda on välja toodud. Need, neid ei saa siia, neid ei saa ühte patta panna, isegi kui argumentatsioon on sarnane ja see näitab jällegi, et äh, kui me muretseme vaba liikumise pärast äh, just väljaspool Euroopa Liitu, siis tuleb rääkida ka nendest küsimustest, äh, mis me panime kirja jaanuarikuises resolutsioonis, ehk et seda väärkasutust, selle vastu tuleb võidelda. vaba liikumine on tõesti positiivne aga ajakirjandust huvitavad ainult need juhtumid, kus tegemist on probleemidega, väärkasutusega. nii et me peame alati ütlema, et jah, üritame teha nii palju kui võimalik, sajaprotsendiliselt ei õnnestu meil see kunagi, kui tegemist on riigi rahaga, aga me tõesti üritame öelda usaldusväärselt kodanikele, et me tõesti üritame väärkasutuse vastu võidelda. ja siin need Euroopa vastased veskid, need jahvatavad nagunii mulle tundub, et see on kõige mõistlikum ettepanek. ehk et nii peaksime selle Šveitsi küsimusega tegelema. kas on sõnavõtusoove selle kohta? ei ole. jah, palun, proua Muniz. Gracias, presidente. Pues por un momento lo que ha dicho usted. Suur tänu, härra esimees. Te ütlesite, et see on nali, aga mina lootsin, et te mõtlesite seda tõsiselt kui me räägime vabast, kapitali vabast liikumisest ja teisest kolmest vaba liikumisest ehk sellest neljast vaba liikumise põhimõttest Euroopa Liitus, siis tuleb tõesti nendest kõikidest rääkida, eriti kui tõst-, need seatakse kahtluse alla, eriti just need väärkasutuse juhid. meil on tõesti üle saja kahekümne kahepoolse lepingu It Hispaania, vabandust, äh, Šveitsiga, aga ükski ei puuduta pangandust ja pangandussaladusi. meil on siin transpordiküsimused lahendatud nagu ka terve rida muid valdkondi, mis on Euroopa Liidu pädevuses. Šveits on siseturu liige, küll teatud eranditega. ja nüüd on üks põhimõtetest tõesti sattunud rünnaku alla ja me peame reageerima, me ei saa oodata, kuni kolme aasta pärast tuleb ettepanek. juba praegu tuleb hakata Äh, siin eeltööd tegema, jah, ma saan aru, et see peab olema demokraatlik äh, lähenemine ja menetlus, aga ma arvan, et me peaksime tõesti väliskomisjoni nimel mingi äh, teadse tegema. kas te kuulete mind, härra Brock? me peaksime tõesti tegema mingi väliskomisjoni avalduse, kus on kirjas, et millised on siis meie lähtekohad suhelda Šveitsiga kui kolmanda riigiga ja eriti selles osas, mis puudutab seda, et me ei saa küsimuse alla seada meie põhimõtteid. Like to... Watson, suur tänu, härra esimees, ma tahan liberaalide nimel öelda, kui kahju meil on selle referendumi tulemuse pärast ja tahtsime küsida, et kas teie äkki küsiksite poliitikakujundajate inimesed, et nemad siiski mingi avalduse mustandi teeksid ja tooksid välja kõik tagajärjed, sest mina isiklikult näiteks ei teadnud seda et äh, millised on mõjud näiteks Erasmuse programmile. ma olen veendunud, et on ka teisi valdkondi, kus mõjud võivad olla päris suured, nii et äkki meil oleks mingi avaldus, kus oleks kõik need erinevad äh, mõjud kirjas, sest siis oleks meil võimalik ka tegelikult äh, oma arutlustes Šveitsi partneritega neid kõiki kasutada. aitäh! härra Posselt, jah, härra esimees ma tahan toetada teie lähenemist, mitte, ja ma tõesti leian, et me ei peaks siin ülepeakaela reageerima. me peaksime tõsiselt selle küsimusega tegelema ja mina otse loomulikult leian ka, et tegemist on lepingute rikkumisega, Euroopa õiguse rikkumisega ja me siin tõesti ei tohiks järele anda aga me peaksime endale selgeks tegelema ka selle, et äh, Šveits, Šveitsi seadusandja peab järgmise kolme aasta jooksul välja töötama seaduseelnõu. ja me ei tohi nüüd Šveitsi seadusandjatele äh, jätta sellist võimalust, et meie ise teeme ettepaneku äh, selle kohta, kuidas kehtivatest lepingutest kinni pidada. ja me ei peaks siin võib-olla tegema vahet ka nelja vaba liikumise vahele ülejäänud problemaatikaga, mis puudutab Euroopa Liitu. kui me nüüd aga kohe ülepeakaela reageerime, siis me, oleks see vesi euroskeptikute veskitele. Nad ütlevad, et jah, nii kui rahvas on öelnud oma arvamuse välja, nii hakata kohe karistama siin mainiti ka Erasmus eh, programmi. me ei või jätta muljet, et me kohe hakkaksime mingit karistusmehhanismi siin looma. mina tõesti leian, et me peaks olema karmikäelised, ärge saage minust valesti aru. aga karmikäelisus tähendab ka seda, et me tõesti ähm, tugineme faktidele ja tegelikult enne eilset referendumit ei olnud meil võimalik neid fakte teada saada, nii et oodakem ära, mis on Šveitsi ettepanek suur tänu, härra esimees võib-olla kolleegid ei ole aru saanud, et Šveitsis valitseb demokraatia ja kui see oli nende rahva otsus, isegi kui see meile ei meeldi ja kuna nemad ei ole Euroopa Liidus, siis me ei saa neile öelda, et hääletage veel kord ja veel kord nii kaua, kuni saame sellise tulemuse, mis meile meeldib. fakt on see, et neil toimus referendum demokraatlikel alustel ja tulemus oli selline, nagu ta oli. võib küll olla, et see meile ei meeldi, aga neil on õigus sellele arvamusele ja olen tõesti Pärdiga, et kui me hakkame siin nüüd karistustega ähvardama, siis see tegelikult toob endaga kaasa rohkem probleeme, kui see probleeme lahendab. jah, tõesti, me võime seda rääg-, arutada, et see põhjus, miks nad hääletasid nii, nagu nad hääletasid, oli just see, et neil on äh, kõhklusi teatud Euroopa Liidu tahkude osas ja mis puudutab Šveitsi, siis ma arvan, et tegelikult eriti just Põhja-Euroopa liikmesriikides on olukord sarnane ka teie koduriigis ja minu koduriigis, härra esimees. nii et tõesti, äkki me peaksime siin mingi nutika ja mõistliku viisi leidma selle probleemi lahendamiseks, selle asemel, et siin lihtsalt suurt kisa ja kära teha. sellepärast, et äh, ja võib-olla, et kui me oleme siin nutikad, siis leiame tõesti ka korraliku lahenduse sellele probleemile Doris Pakk, jah, tahtsin lihtsalt öelda, et ka Šveitsis on äh, tõesti väga palju inimesi, kes on jahmatunud selle tulemuse üle, eriti just äh, teadustöötajad, näiteks raadios üks professor just ütles, et äh, kogu see majanduse ja teaduse ala ja nende maine läheb kaduma, seal on kolmkümmend protsenti sakslasi, kakskümmend protsenti prantslasi kes äh, teadustööd teevad Šveitsis ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, eriti just saksakeelsetes maapiirkondades tuli see ei ja seda kõike kasutatakse nüüd poliitilistel eesmärkidel ja võib-olla hiljem ka selleks, et poliitilisi võite saavutada aga ma tõesti leian ka, et pacta sunt servanda, isegi kui meie siin praegusel hetkel peaksime tagasihoidlikult reageerima ja tõesti, teil võib olla õigus, sest kodanikud ütlesid, et see on nii, aga me peaksime siiski mingi äh, vastuse leidma praegusele probleemile. tõesti, ärgem siin kohe sülitagem vanasse kaevu, enne kui uus valmis pole. suur tänu, ka mina tahaksin siiski ka veel midagi öelda pärast seda, kui ma nägin sind eile televisioonis. muide, minu naine leidis, et sul oli väga ilus taskurätt, aga ta ütles, et no jaa, et sinu jaki üle oleks võinud vaielda, vaielda nii, tuleme faktide juurde. nii nagu juba eelkõneleja ütles, ärgem siin tõesti sülitagem vanasse kaeva, enne kui uus valmis on. vaadakem täpselt, mis toimus üheksateist tuhat viissada häält oli see enamus. aga suurem osa äh, rahvastikust, mitte alamkihist, vaid alamast kihist äh,, nende, nemad ei tunne mitte midagi sellest äh, majandus äh,, majanduse õitsengust, nad tulevad kas näiteks Münchenisse äh,, Münchenisse äh, me näeme seal täpselt, kuidas inimesi näiteks kesklinnast välja surutakse ja see kõik äh, põhineb populistlikel otsustel. mis mind aga veelgi rohkem siin ärritab ja meil on nüüd kolm aastat aega selleks, et äh, Nende välisminister tuleb äh, visiitidele, alustab minu teada Berliinist, me peame siin tõesti temaga rääkima, peame ka selgelt ütlema, mis on meie arvamus, mis on need lepingud, mis üheksakümne üheksandal aastal vastu võeti koos seitsme peatükiga. aga tõesti Hans Christian Stracheri äh, reageering äh, vabast Austria parteist Marie Le Pen, samamoodi Prantsusmaal äh, äh, siin tähistavad seda võitu, nemad tõesti võiksid jääda koju, meil ei ole neid vaja ja kui me räägime siin valitsuste äh, juhtidega, siis tegelikult me peaksime siin sellele küsimusele teistmoodi lähenema. me peame tõesti tunnustama rahva otsust, tegemist on Šveitsi õigusega aga üks asi on ka selge ning ka meil on küllalt populiste, eh, kes eh, tõesti vahetavad arvamust, eh, sügisel räägivad üht ja kevadel teist, aga lihtsalt selle järgi orienteeruda, mida parasjagu kõrtsis arutatakse, see ei saa olla poliitika. olgem siin ettevaatlikud, jäägem rahulikuks, ärgem hakakem siin praegu karistusi nõudma ja võib-olla oleks parem, kui me eelnevalt äh, oleks hoolitsenud selle eest, et teatud suured poliitikud oleksid ennast kõrvale hoidnud just Euroopa tasandil poliitikud ja mina seal olen ka Ülem-Baierimaalt äh, ja mägedest ja meie ütleme, et ei ole väga hea, kui alati mingid ähm, äh, mereäärsed tüübid hakkavad vahele rääkima. nüüd üritan veel äkki defineerida, mis asi on baierlane, aga ma arvan, et parem on, kui ma seda ei teeks. härra Howitt, palun ma ei tea, kas tõesti tasub seda rääkida, aga teiselt poolt tõesti on hea, kui me lühikeselt seda küsimust arutame, nii et mul on väga hea meel, et me seda teeme, härra president. olen oma Briti konservatiivist äh, kolleegiga tõesti see karistustega ähvardamine praegusel hetkel oleks pigem kontraproduktiivne. aga ma ei ole nõus tema ja tema parteiga selles osas, et minu arvates on täiesti õige öelda, et rahvusvahelistest lepingutest tuleb kinni pidada ja kes ütlevad, et siit saab ka minu koduriik Ühendkuningriik õppida, peaksid aru saama ka, et minu koduriigis on väga palju inimesi, kes soovivad praegu kehtivatest lepingutest kinni pidada, kes ei sea neid kahtluse alla, kes soovivad reforme mitte ainult meie riigi huvides, vaid tegelikult kõikide Euroopa Liidu kodanike huvides. ja nad ei leia, et see Briti erand oleks õige viis probleemide lahendamiseks ja ma arvan, et äh, oleks hea, et ka selle komisjoni raames sellest aru saadakse, on täiesti demo-, demokraatlik see, et äh, referendum peetakse ja tulemused on sellised, nagu nad on ja sellest tuleb meil omad järeldused teha aga see fakt, et meil on nii õigused kui ka vastutus, seda ka rahvusvaheliste lepingute puhul tähendab seda, et kui sa oma kohustustest kinni ei pea, siis on täiesti selge ka see, et ei saa eeldada, et sa saad neid õiguseid siiski kasutada. nii et see on tõesti fakt ja inimesed peaksid sellest aru saama mitte ainult kahes riigis, vaid kõikides riikides. suur tänu! ma leian, et on õige see ettepanek, et äh, vaadake, milline on õiguslik olukord. meil on see kurikuulus giljotiin siin, et äh, kui üks äh, ära kaob, siis kaovad kõik ära. meil ei ole siin Šveitsiga seda kokku lepitud, peaksime vaatama täpselt, kuidas see mehhanism peaks toimima, millist enamust meil on vaja nõukogus millal on äh, vaja ühehäälset otsust, millal lihtsat enamust, millised on seal toimivad automatismid, ma arvan, et me peaksime selle kõike tõesti kirja panema ja siis sellest ka õppima. ja teiseks teeksin ettepaneku, et me kutsuksime O'Sullivani siia selleks, et temaga ka sellest rääkida, sest tema on seda kõike Euroopa Liidu poolt korraldanud ja oleks hea, kui tema meile selgitaks siis seda kõike enda vaatevinklist mul tuleb tunnistada, et tegemist on demokraatliku otsusega, Sir Robert, jah, aga neil on ka leping meiega. ja kui üks osa lepingust üle öeldakse, siis on võimalik ka kohe see teine osa lepingust üles öelda. juhtub tihti ka automaatselt või see võiks olla vähemalt üks võimalus. sest äh, muidu ei oleks ju lepingutest kinnipidamistel mitte mingit mõtet. aga seda kõike tuleks siis teha mõistlikult. Silvia tegi ettepaneku, et äkki väliskomisjoniga peaks juba rääkima. Šveitsi väliskomisjoniga, siis ähm, ma ei tea, kas me peaksime seda nüüd otsekohe tegema või äkki peaksime ka ootama. aga ootame võib-olla veel nädal-kaks ja siis märtsis või aprillikuus saaksime seda äkki teha või siis paar inimest meie hulgas sõidab Berni kohale Strasbourgist see ei ole ju nii kaugel. aga seda peaksime järgmise nädala jooksul siis mõtlema, äkki saaksime siis järgneva paari päeva jooksul ka õigusliku olukorra kohta ülevaate teha. sest ei ole ju nii, et me peaksime kohe otsustama, aga õigusliku olukorra kohta tõesti peaksime juba homseks midagi välja töötama, sest meie käest ju kogu aeg küsitakse eriti just ka nende käest, kelle käest informatsiooni ei saanud nädalavahetusel. ma ei tea isegi, kes selle ettepaneku tegi, igal juhul aitäh talle, kolleeg Watson vist tegi selle ettepaneku, et teeme seda just nii. peame siis sellest ettepanekust kinni ja siis saame järgmisel nädalal öö, äh, otsustada, et kas me pöördume šveitslaste poole, aga ma pole praegu päris kindel, et me peaksime seda tegema. aga kes teab, õpime veel ja saame ka targemaks. olete nõus? hästi, Doris, palun. Ich war am Freitag reedel sõitsin Strasbourgist Bosniasse, kuna me, ma soovisin avada äh, talvefestivali koos kultuuri esindajaga. Äh, see talvefestival on toimunud juba kolmkümmend viis aastat Sarajevos. kõnelejal on probleemid mikrofoniga. Does it work now? Yeah Äh, reedel olin siis Sarajevas äh, selleks, et äh, koos kultuuritegelastega avada talvefestivali, mida seal on juba kolmkümmend viis aastat peetud, seda ka okupatsiooni ajal ja sõja ajal me olime rahumeelselt meelestatud, aga kui me linna sisse sõitsime, siis ma nägin, et seal olid äh, teetõkked äh, demonstratsiooni tõttu, mis tollal olid alles rahumeelsed, me tahtsime festivali avada, aga seal oli väga vähe inimesi, kuna nad ei saanud äh, sinna kohale tulla, kuna demonstratsioonid toimusid umbes neljasaja meetri kaugusel me lükkasime avamise edasi äh, õhtule, tahtsime avamist korraldada teatris ja siis pärastlõuna jooksul nägime, et rahumeelsed äh, meeleavaldused olid äh, muutunud ja seal tegutsesid huligaanid, kes panid põlema maju, kes panid valitsushoone põlema, põle-, panid põlema politseiautosid nii et olukord eskaleerus, raske on öelda, kes mida tegi, aga ma olen kindel, et seda meeleavaldust äh, kasutati ära, ma ei tea, kes seda tegid. Äh, neid niiditõmbajaid on raske tuvastada, aga äh, alguse said need sündmused nädala alguses, kui Tuzlas väga paljud inimesed läksid mitmeks päevaks tänavale, tegemist oli töötajatega, kellel oli aga tõesti probleem, mida mille üle nad tahtsid meelt avaldada, nad ei olnud rahul oma piirkondliku valitsuse Äh, toimimisega. Te teate, et Bosnia-Hertsegoviina on jagatud kaheks osaks. Äh, üks äh, nimetab ennast Bosnia Föderatsiooniks, seal on kümme kantonit, kümne valitsuse, kümne peaministri, kümne vali-, valitsusega, kes teevad suhteliselt vähe, inimesed on rahulolematud ja selle tulemuseks on nüüd see, et Sarajevos toimus suur meeleavaldus, mis eskaleerus siis samal ajal toimus Tsenitsas Sarajeva lähedal selline meeleavaldus, sarnane toimus ka Mustaris, mõlemal pool jõge Bosnia osas ja Horvaatia osas, aga põlema pandi peamiselt ADC-ti peakorter ja äh, raekoda. tegemist on väga ebameeldiva olukorraga ja Bihatši lähedal oli ka selline olukord. seal tülitati kodus vastava kantoni peaministrit ja kahjustati temale kuuluvat hotelli, nii et olukord väljus kontrolli alt, tegemist on sellise olukorraga, mida meie, kes me Bosniaga tegeleme, oleme juba ammu oodanud. mitte seda, et huligaanid tegutsema asuks, vaid et inimesed väljendaks oma pahameelt, öeldaks, ütleksid valitsejatele, et nii enam edasi ei saa. me näeme, kuidas see asi edasi areneb, aga vähemalt mõned inimesed äh, on ärganud, mõned äh, kolm kantoni ministrit on äh, loobunud oma ametikohast, teised ei ole üldse veel asjast aru saanud ja selgitavad äh, neid äh, meeleavaldusi teistmoodi, nii et seal on väga palju pahameelt, aga ma arvan, et seal on endiselt ka rahvustevahelisi probleeme ja väga palju on äh, rahu, rahulolematust valitsejatega, et valitsejad ei tee koostööd ja seetõttu ei tee nad äh, ka edusamme Euroopa Liidu teel liikumisel, et nad ei tegele rahva probleemidega loodetavasti see nüüd äh, julgustab inimesi ja et nad äh, ka edaspidi oma pahameelt äh, väljendavad. ma ei oska öelda, kuidas asi edasi läheb. ma ei ole näinud täna veel uudiseid, ma just tulin kodust. Mm, ma saan aga öelda, et meie, kes me selle teemaga tegeleme, mõtleme juba aastaid, et äh, vaja oleks, et inimesed ütleksid valitsejatele midagi, mitte meie, kui meie ütleme, et te, valitsejad ei tee mitte midagi, siis äh, see on väljaspoolt tulev kriitika, aga kui tegemist on inimeste poolt äh, tuleva kriitikaga, siis võib-olla nad ärkavad ka lõpuks üles. serblaste vabariigis oli üks väike kogunemine, umbes kolmsada demonstrant-, meeleavaldajat, see, nad läksid ka kiiresti va-, laiali, aga Äh, serblaste vabariigi president äh, koos STS-i äh, aseesimehe Lutšitsiga kutsuti ka Bosnias Sarajevosse ja ma arvan, et neil on ka asi üsna pakiline, sellepärast et kui poliitiliselt muutusi ei tule kiiresti, siis läheb areng väga halvasti edasi. Bosnia-Hertsegoviinas on paljud kutsunud üles, et oktoobriks ette nähtud valimised peetaks varem. ma ei tea, kas see midagi muudab, aga vähemalt see tõsiasi, et nüüd sellest üldse räägitakse, näidatakse, et me ei tea täpselt, kes selle taga on, kas kavatsused on ausad, kas tegemist on tõesti sellega, et kodanikud on rahulolematud või kas on tegemist hoopis tugevate parteipoliitiliste huvidega, et äh, Äh, mida tegelikult hoopis äh, rahvast äh, ära kasutades huligaanide abiga üritatakse läbi suruda. ja ma oleks ja mina kunagi ütlesin, et inimesed peaksid üles ärkama ja öö, tahtsin üt-, öö, öelda, et ma öö, Eh, et inimesed peaksid üles ärkama ja midagi tegema, õnneks ma seda ei öelnud, härra Martines eh, katkestas mind eh, härra Davidi delegatsiooni juht Bosnia-Hertsegoviinas ütles, et et rahvas tunneb pahameelt praeguse olukorra mm, üle, et keegi ei tegeleb tööpuuduse probleemidega, haridusprobleemidega, majandusega ja kui üldse mingeid läbirääkimisi peetakse, siis äh, ainult äh, järgitakse rahvusvahelisi piire, äh, seal on tohutu korruptsioon, kui te sõidate taksoga või räägite inimestega, siis nad ütlevad, et tegemist on täiesti korrumpeerunud riigiga ja poliitikud lihtsalt täidavad selle vähese rahaga omaenda taskuid. ma kordan seda, mida inimesed on mulle öelnud, aga ma arvan, et inimestel on õigus ja seetõttu me peame Äh, olema ettevaatlikud ka EPA vahenditega, liitumiseelse abi vahenditega, aga hetkel me peaksime olema äh, rahulikult vaatama, mis toimub ja toetama neid, kes tõesti väärikalt tänavale lähevad ja me peaksime ka ütlema, et huligaanid, äh, huligaane sel riigil tõesti vaja ei ole. Hvala predsjedniče. Evo ja bi u potpunosti podržao ono što je kolegica pa härra Štia. ma toetan täiesti seda, mida ütles proua Pakk ja toetan ka tema analüüsi. me peame eristama sotsiaalseid mõjusid, mis tulenevad sellest raskest sotsiaalsest kriisist ja manipulatsioone, mis on seotud selle kriisiga üritatakse välja saata erinevaid sõnumeid ja viia ellu erinevaid poliitilisi arvamusi ja seetõttu kasutati ka ära neid äh, meeleavaldusi, mis tõesti eskaleerusid, olid väga agressiivsed. Mostaris äh, oli asi nii, et kui keegi oleks tahtnud minna idast äh, läände, üle jõe, siis oleks seda tõlgendatud provokatsioonina, nii et me peame olema väga ettevaatlikud. Need meeleavaldused ei tohi lõppeda uue konfliktiga Bosnia-Hertsegoviinas. me oleme viidanud sellele, et Euroopa Liit peab võtma endale juhtrolli, ma arvan, et selles osas ei ole piisavalt palju ära tehtud, homme toimuvad kõnelused Cathy Ashtoniga ja ma arvan, et tegemist oleks hea ajaga ka selleks, et rääkida Bosnia-Hertsegoviinast ning vaja on välistada igasugune äärmuslus. Euroopa Liit eelmise nädala resolutsiooniga näitas, et ähm, äh, radikaalsed äh, poliitikud ohustavad äh, Bosnia-Hertsegoviina tulevikku, Euroopa Liit peab toetama mõõdukat lähenemist ja Bosnia-Hertsegoviina tulevikku. härra esimees, ma tahaksin toetada seda, mida kolleegid ja eriti Doris Pakk rääkisid. eelmisel neljapäeval ma rääkisin täiskogul, et vaja on, et protesti liikumine jätkuks. see protesti liikumine on tegelikult juba vana liikumine, see algas äh, tükk aega tagasi üliõpilaste liikumisest, nüüdseks on see aga radikaliseerunud, radikaalsed äh, rühmitused on sellega segunenud aga ma olen arvamusel, et äh, ennetähtaegsed valimused äh, ei lahenda probleemi, eriti kui me vaatame, et kes äh, neid nõuavad, STR eelkõige, siis tulemuseks oleks see, et valitaks tagasi samad inimesed, kes praegu on võimul, võib-olla veidi erinevas koosseisus. ma arvan, et me peame tõesti väga palju tugevamalt tegutsema tegemist on täiesti passiivse poliitilise klassiga, inimesed muutuvad väga vihaseks juba ja rändavad välja, sealt voolab ära tõesti väga palju inimesi, teised aga radikaliseeruvad ja mm, me oleme seal küll kohal äh, oma jõududega ja ka tsiviilvalitsust toetades, aga see ei ole eriti palju äh, kasu toonud ja me ei ole ka süütud, sellepärast et Daytoni leping ja praegune põhiseadus äh, küll lõpetasid sõja, aga ei äh, loonud tingimusi rahu jaoks ja Bosnia poliitikud üksi ja ka meeleavaldajad üksi ei suuda neid asju muuta, meie väljastpoolt aga ei saa ka üksi midagi ära teha, nii et äh, ma paluks, et väliskomisjon tegeleks väga varsti selle küsimusega sest tõesti, muidu läheb asi väga halvaks. Äh, aitäh ja nüüd jätkame meie tavapärase päevakorraga. eelarve täitmise heakskiitmine, komisjon ja äh, välisteenistus äh, ja raportööriks äh, proua Muniz So Bosnian? kas te soovite Bosnia küsimuses sõna? siis võtame selle sõnavõtu veel enne. Hvala, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja bih poduprla kolegicu Doris Pa. aitäh. ka mina toetan seda, mida ütlesid kolleegid äh, Pakk, Posselt ja Štia. ja mul oleks üks palve ma palun, et me täpselt jälgiks seda, mis Bosnia-Hertsegoviinas toimub, kus see toimub ja kes äh, seal äh, osalevad. eile ma jälgisin piiskopide Maaditsa ja Pulitsa äh, sõnumit ja jälgisin kõiki äh, uudiseid, mis Bosnia-Hertsegoviinas avaldati ja teistes riikides avaldati, on märke sellest, et teatavad poliitilised jõud, keda ma siin praegu ei nimeta, on märke sellest, et äh, seda meeleavaldust äh, soovis ainult üks elanikkonna osa, et äh, kui ida, Mostari idaosast äh, läände on nad liik-, liikunud mm, nii et ma tõesti toetan kõike, mida öeldi. ma loodan, et asjasse saadakse selgust ja ma loodan, et kui proua Ashton on homme kohal, siis meil õnnestub äh, ka olukorda selgust tuua ning ma loodan, et äh, väliskomisjon nagu ka teised asjast huvitatud äh, komisjonid äh, suudavad välja selgitada selle, mis Bosnia-Hertsegoviinas tegelikult toimub ja et meil on võimalik siis ka vastavaid teatavaid samme astuda. ma loodan, et meil õnnestub välja selgitada see, kes nende meeleavalduste taga on. sest tegemist ei ole üksnes sotsiaalsete rahutustega tegemist on sotsiaalsete rahutustega, aga nad ei ole, põhjused ei ole ainuüksi sotsiaalsed. loomulikult on põhjust äh, selle, selliste sotsiaalsete meeleavalduste toimumiseks, aga nad ei ole loomult ainult sotsiaalsed meeleavaldused. aitäh, esimees. jah. välisteenistuse üldeelarve heakskiitmisega on olnud kuulda väga palju erinevaid arvamusi, aga kõigepealt ma tahaksin rõhutada ühte asja. kõige, väga positiivselt hinnati seda, et välisteenistus on juba oma eelarvet rakendanud äh, ja kontrollikooda ei märganud seal mitte mingisuguseid suuremaid vigasid, kuid me oleme saanud neliteist äh, muudatusettepanekud, kuus on pärit äh, raportöörilt ja me oleme jõudnud mitmete erinevate kompromissideni ja üks nendest kompromissidest katab viis muudatusettepanekut. räägitakse välisteenistuse personalist ja räägitakse ka sellest, millised on kõrgetasemelised vastutusega seotud küsimused, et on vaja soolist ja geograafilist tasakaalu leida. samuti räägitakse sellest, millised on erinevad ülesanded ja pädevused härra Piinal, härra Mäevees äh, muudatusettepanekud käsitlesid neid küsimusi, samuti ma tahaksin rõhutada, et liikmesriikidel äh, on hea võimalus äh, omada oma esindusi mõningates riikides, näiteks sellistes, kus ei ole olemas kahepoolseid olulisi suhteid. ja selles arvamuses me tahaksime, et liikmesriigid näeksid välisteenistust äh, kui võimalust nende jaoks ja niimoodi nad saaksid samuti kokku hoida praegu sääst, äh, säästuperioodil ning Panama delegatsioon, see on äärmiselt oluline punkt nii äh, kaubanduslikus mõttes kui ka muidu Ladina-Ameerika kui ka laiemas mõttes, võttes arvesse nende geograafilist asukohta, kus siis Panama asub Kesk-Ameerikas, ta asub täpselt kahe kontinendi vahel. samuti oleme pannud siia sisse selle, et meil oleks vaja julgeolekut edendada Euroopa Liidu esindajate juures välistöötajate, äh, siis töötajatel, kes äh, töötavad välismaal. ma leian, et äh, välisteenistusega on meil rohkem võimalusi, meil on võimalik Euroopa Liidu nähtavust suurendada, see on kõige olulisem küsimus just, et Euroopa Liit oleks rohkem nähtavam ja see on võimalik äh, siis, kui me võtame kasutusele äh, sünergiad liikmesriikide ja Euroopa Liidu välisteenistuse vahel meil on kompromissettepanek, nagu ma juba ütlesin, see kajastab täpselt äh, selliseid tundlikeid, kui tundlikke küsimusi, mida on siin komisjonis kajastatud. Eh, aitäh, ka mina tahaksin tänada proua Munizi nende kahe arvamuse eest, ma leian, et me oleme minemas õiges suunas. ja ka Kontrollikoja soovitusi võetakse siin arvesse, mida siin just mainiti heakskiidu puhul on äärmiselt oluline, et me võtaksime arvesse seda, millised on õiged poliitikad ja läbipaistvusnõue, kuidas eelarvevahendeid hallatakse on väga oluline rõhutada, härra esimees, seda, millised on raskused, äh, nende raskusepunktid äh, nende mõlema äh, arvamuse puhul, eriti just komisjoni puhul, näiteks rahvusvaheliste organisatsioonide ja vahendamise küsimus. küsimus on selles, et väga palju summasid kantakse üle mitte ainult Euroopa Liidu poolt, vaid ka ÜRO poolt ja me peaksime Äh, siis äh, tunnistama seda, millise panuse annab ka Euroopa Liit äh, enda vahendite kaudu ja välisteenistuse kaudu ja ma tahaksin proua Menuisi tänada, meie fraktsioon on nende muudatusettepanekute poolt, nende kompromisside poolt, mis on välja töötatud teiste fraktsioonide gruppidega, aitäh! Sí, gracias, perdón, había hablado solo del servicio de acción exterior y... aitäh, ma mainisin ainult välisteenistust praegu, ma ju ei rääkinud üldse komisjonist. me saime kümme muudatusettepanekut komisjoni arvamuse puhul ja me jõudsime ühe kompromissini, mis katab kolm muudatust ja üks suuline ettepanek, see on samuti tehtud. siin suuri probleeme tegelikult ei ole. mõningad fraktsioonid olid kriitilisemad mõningates valdkondades nagu, mis puudutasid just eelarve rakendamist. vigade määr, mida on ähm, siin üles tõstnud Kontrollikoda, äh, see puudutab seda, et meetodid peaks äh, näiteks Äh, muutma selles osas, mis puudutab ettemaksete tasaarveldust. me tahaksime, et järelevalve kontrolli küsimused oleksid samuti parandatud eelnevate aastate eelarvet äh, arvesse võttes. võtsime arvesse liberaalide ja Rahvapartei fraktsiooni arvamust. me võtsime ka Äh, siis välis, äh, välismissioonid, äh, kus tegeldakse valimismissioonidega, ka need on väga olulised instrumendid, need peaksid olema siia kaasatud. nii et peab vaatama seda, et rahalisi vahendeid kasutatakse just nende valimismis, jälgimismissioonide jaoks. ei ole ju mõtet kogu aeg kontoritarbeid uuendada. me võiksime ju jätta need vahendid sinna riiki, kus käidi ja siis kasutada neid uuesti. tuhandeid printereid ja arvuteid jäetakse äh, sinna riiki, aga neid pärast kasutada enam ei saa ja tuleb jälle uued osta. nii et äh, eelarve puhul me mainisime siin ka välisteenistusega seotud puudutu-, puudusi me peaksime olema tõhusamad, see peaks olema pandud paika, võttes arvesse piirkonna poliitilisi prioriteete ja me peaksime suutma katta ka eel, tulevastes eelarvetes see puudus. praegu on aga selline tendents ikka veel valdav. aitäh, proua Muunis. proua Jäätemägi, palun, tere päevast kõigile! Kiitoksia. Neljä asiaa. Sitä ennen haluan kiittää rouva Münchia. Suur tänu. Tahtsin neli küsimust tõstatada. Kõigepealt äh, suur tänu proua Munis selle suurepärase koostöö eest on teatud küsimusi, mida ma tahaksin kohe eriliselt välja tuua. näiteks, et Euroopa Liidu vahendeid tuleb läbipaistvalt kasutada ja tõesti vastavalt äh, heale tavale ning seda äh, tuleb tõesti kogu aeg toonitada. peale selle tahaksin veel ühe punkti välja tuua. me siin fraktsioonis muretseme selle pärast, et mis saab nendest projektidest, liikmesriikides, selle kohta ei ole meil piisavalt informatsiooni, komisjon peab seda korrigeerima, ka see on jällegi kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega ja ka samamoodi ka õiguskindluse põhimõttega. me ei saa seda kõike eh, hinnata, et täpselt milleks kulutati kolmandaks välisteenistuse administratsioon, et seal on nii palju nii kõrgeid ametikohti see on tõesti, see läheb tõesti liiga kaugele. ja seda on tõesti liiga palju võrreldes teiste institutsioonidega ning seda kõike tuleks korrigeerida. ja veel viimane punkt, geograafiline tasakaal raportöör ütles, et ta tahtis eriti pöörata tähelepanu sellele, et sooline võrdõiguslikkus oleks tagatud samamoodi, et kõik geograafilised piirkonnad oleksid esindatud. kuid mitte kumbagi põhimõtet ei näe me siin nendest kinnipidamist ja sellepärast me muretseme väga palju ja kui nüüd uus ähm, administratsioon üles ehitatakse, siis on ju neid küsimusi palju lihtsam lahendada kui siis, kui tuleb äh, Äh, hiljem hakata vanu vigu parandama, aga nüüd tuleb seda teha. aitäh selle sõnavõtu eest. kas keegi soovib veel sõna? kui ei, proua Muunis, kas te soovite kokkuvõtted teha? aitäh. jah me oleme samuti mures, et siin on puudu tasakaalust ja et siin on väga palju kõrge palgaastmega ametikohti välisteenistuses, seda me oleme ka rõhutanud siin tekstis ja samuti oleme rõhutanud ka geograafilist tasakaalu. aga sellele lisaks me peaksime ikkagi vaatama roh-, milline on sooline tasakaal ja võtma arvesse ka uusi liikmesriike ja nii edasi ja nii edasi, aga seda on ka siin mainitud see on meie komisjoni ja Euroopa Parlamendi üldisemas mõttes suur murepunkt, mis puudutab tasakaalu, läbipaistvuse puudus. kontrollide puhul peaks samuti olema rohkem läbipaistvust eh, nii komisjoni puhul kui ka välisteenistuse puhul, nii et jah, me toetame seda kriitikat, mis on siin tõstatunud, samuti need ettepanekud, mis on eh, tehtud, et kõik eh, muutuks palju konstruktiivsemaks me ei saa ju ütelda, et äh, me ei taha heaks äh, kiita ja ainult kritiseerime, mis äh, võib viia palju suurema usalduse puuduseni kodanike poolt minu arvates on parem, kui me teeme konstruktiivseid ettepanekuid, me konkreetseid meetodeid ja seda olen mina üritanud ka teha, võttes arvesse enamusi muudatusettepanekutest aitäh, sellega on need kaks teemat kaetud ja ma tahaksin tuletada meelde liikmetele, et me hääletame neid kahte arvamust homme hommikul. nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on siis nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele esitatava soovituse projekt Ringhäälingu meedia kasutamise kohta Euroopa Liidi, Liidu diplomaatia vahendina. see on nüüd teine arvamuste vahetus selle raportori, raporti kohta, kuidas Ringhäälingu meediat kasutada rohkem diplomaatia raames. homme hommikul hääletame ka seda raportit Eh, viivitamatult annan sõna raportöörile Graham Watsonile, et ta selgitaks, milline on teisu, tema seisukoht muudatusettepanekute osas ja millised on kompromissid, palun. aitäh, esimees. ma tahaksin tänada esimeest ja kõiki kolleege, eriti variraportööre, eh, selle toe eest, mis ma nendelt sain raporti koostamisel ning eh, me saame komisjonile homme hommikul esitada hääletamiseks selle raporti, mis on äh, paremaks muutunud, tekst on äh, parem võrreldes esialgse tekstiga, mille ma koostasin ja ma olen väga tänulik variraportööridele, sest nad on olnud konstruktiivsed ja abivalmid ja on töötanud väga hästi. Äh, võib öelda, härra esimees et äh, meil on fraktsioonide vahel väga laiaulatuslik nõusolek, et meil on vaja iseseisvat ringhäälingu, sõltumatut ringhäälingu meediat Euroopa Liidus selleks, et meie aluslepingute väärtusi levitada nii Euroopa Liidus, aga samuti ka välissuhetes samuti on levinud arvamus, et Euroopa Ringhäälingumeedia on rahvusvaheliselt väga oluline, mängib väga olulist rolli ja saab seda ka edasi teha, levitades Euroopa Liidu väärtusi, demokraatiat, meediavabadust ja ehm, sõnavabadust üle terve maailma. kolmandates riikides me saame üle kanda saateid, millega me edastame kvaliteetset infot Euroopa Liidu vaatevinklist saame jääda ajakirjandusneutraalsuse ja objektiivsuse juurde ja seetõttu me tahaksime, et äh, nõukogu, Euroopa Välisteenistus ja komisjon paneksid paika konkreetse lähenemise, kuidas suhtuda äh, ringhäälingu meediasse, kuidas seda on võimalik Euroopa Liidu välissuhetes kasutada. ja loodetavasti see aitab kaasa sellele, et äh, meedia keskkond kolmandates riikkondades areneb sõltumatuks, professionaalsemaks ning toetab ka Euroopa Ringhäälingu meediat rahvusva-, rahvusvaheliselt niimoodi, et on Ringhäälingu äh, hartat võimalik äh, rakendada, nii et, et ja uudised on kaetud see peaks kõik olema sõltumatu, ei peaks sõltuma parteidest, valitsustest või äh, Äh, sidusrühmadest. Äh, uudised peaksid olema usaldusväärse sisuga, peab olema kasutatud uimat tehnoloogiat selleks, et oleks võimalik kõige laiematele avalikkuseni jõuda Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt. seetõttu me kutsume üles Euroopa Liidu Ringhäälingu harta koostamist millega pandaks paika, millised on väärtused Ringhäälingu meedias ning kuidas on võimalik infot äh, objektiivselt edastada. tänu äh, kol-, kolleeg-, kolleegide sõnavõttudele eelmisel korral on meil olnud äh, arutelud, põhjapanevad arutelud, kus kohas asub see muudatus kakskümmend üheksa siis kus kohas asub täpselt äh, Euronews, äh, see peaks asuma siit Brüsselis, on kirjas muudatusettepanekus kakskümmend üheksa, sest ajakirjanikud peavad olema väga lähedal sen-, sellele kohale, kus äh, otsuseid tehakse. ma tahaksin kalliste kolleegide arvamust selle kohta, mis nad arvavad antud ettepanekutest, enne kui me hakkame seda hääletama homme me oleme suutnud ka ülejäänud muudatusettepanekud grupeerida kompromissettepanekutesse, mida on nüüd kokku kuus ja loodetavasti saavad liikmed toetada neid ettepanekuid homse hääletamise ajal. nii et see raport saaks liikuda edasi ja et seda saaks veebruari teisel täiskogul hääletada, aitäh! aitäh! härra Salafranca, palun Gracias, señor presidente. Eh, el ponente... aitäh. variraportöör on tegelikult härra Preda, aga ta ei saanud äh, praeguseks Brüsselisse tulla, nii et äh, ta saabub hiljem ja palus, äh, et et äh, ma tema sõnumi teile edastaks. Äh, soovin tänada väga hea koostöö eest Strasbourgis eelmisel nädalal. minu fraktsioon on rahul, et meie seisukohad on lähenenud, võttes arvesse neid algatusi, ähm, mida selles dokumendis on äh, käsitletud. rahvapartei saab äh, seda toetada, ka kuut äh, kompromissmuudatusettepanekut saame me toetama, toetada, ütles härra Preeda. Need kompromissmuudatusettepanekud muudavad algse teksti paremaks ja seetõttu oleme rahul sellega, et ka meie ettepanekuid on arvesse võetud, et meie muudatusettepanekuid on arvesse võetud. härra Preedal on eriti hea meel selle üle, et raportööri äh, seisukoht äh, on Euronewsi peakorteri osas äh, muutunud, meie fraktsiooni jaoks on tegemist tundliku teemaga ja need kolm muudatusettepanekut mida meie esitasime selle kohta, et neid on arvesse võetud. ja me oleme rahul sellega, et muudatusettepanekuid sada kaheksa ja sada üksteist on arvesse võetud. eriti selles osas, mis puudutab välisringhäälingu äh, loomist, see on oluline kolmandate riikidega peetava dialoogi kontekstist. Need on siis härra Preda märkused nii et härra raportöör, meie toetame teie raportit ja, ja hääletame homsel hääletusel ka selle poolt. From... suur tänu, kas sotsiaaldemokraadidest keegi soovib sõna saada? ei, siis härra Temesmaeker Roheliste nimel, palun. Dank u wel, uh, voorzitter. <clears throat> wel, ik dank uh, de collega's in eerste plaats natuurlijk de... Suur tänu suur tänu raportöörile ja variraportööridele muudatusettepanekute eest. ma arvan, et me võime fraktsioonide üleselt öelda, et me soovime meediasüsteemi ja ka meediastrateegiat, mis tõesti oleks ka sõltumatu, mis ei teeniks ühegi partei huvidest, et parteid ei sekkuks sellesse meedia peab edastama objektiivset informatsiooni ning äh, tõesti, ajakirjanikud peavad kinni pidama kõige kõrgematest äh, standarditest ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames on meil vaja ka järjepidevat äh, poliitikate esitlust, eriti just demokraatlike väärtuste ja vabaduste edastamist. meil on, me tegime erinevaid muudatusettepanekuid, osadega nendest arvestati, teistega mitte. ja mis puudutab viimast aspekti, mida ma just mainisin, demograafilised väärtused, demokraatilised väärtused ja vabadused, selle kohta me tegime mitmeid muudatusettepanekuid selleks, et seda aspekti paremini välja tuua. nii Euroopa Euroopa tasandil kui ka üleilmselt tuleb kodanikele anda sõltumatu pilt ja peale selle tuleb mõelda ka nendele väärtustele, mis on lepingutes kirjas, nimelt inimõigused ja põhiõigused. Euroopa peab olema eeskujuks nii sisepoliitika kui ka Euroopa Liidu välispoliitika peab arvestama inimõiguste ja põhiväärtustega. ainult niimoodi on meil võimalik jääda usaldusväärseks ja siis tahaksin veel kord öelda, kui pettunud ma olen, et meie muudatusettepanekuid nendes küsimustes ei arvestatud täielikult. tahaksin paluda teisi fraktsioone, et nad hääletusel siiski mõtleksid veel kord ja toetaksid neid. aga ma arvan, et üleüldiselt on tegemist positiivse tulemusega ja see on kõige tähtsam. suur tänu, härra Tänno ECR fraktsiooni raportöörina, aga teda ei ole kohal, kas keegi teine soovib sõna? ei. sama kehtib ka proua Veržea kohta kuue fraktsioonist. ei ole kohal. seega raportöör, palun, Sir Graham, palun, selleks, et arutelu kokku võtta. Well, suur tänu härra esimees, suur tänu härra Salafrankale, härra Demesmaekerile nende kommentaaride eest ja nagu ma alguses juba ütlesin, ka selle konstruktiivse vaimu eest, ehm, millega me seda tööd tegime. ootan juba põnevusega homset hääletust ja loodan, et veebruari teisel täiskogu istungil õnnestub meil see raport vastu võtta. suur tänu, sellega on arutelu ammendunud selles päevakorrapunktis, mis puudutab nüüd esialgset päevakorrapunkti number seitse tahan teile teada anda, et hääletus Euroopa Liidu tervikliku lähenemisviisi ja selle mõju üle Euroopa Liidu välistegevuse järjepidevusele lükati edasi seitsmeteistkümnendale veebruarile ja teine muudatusettepanekute läbivaatamine toimub sellel nädalal kolmapäeval julgeoleku allkomisjonis nüüd vaatame soovituse nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu Iraani strateegia kohta ning raportööriks on proua Muniz Teurkiisa. meil on tegemist esimese arvamuste vahetusega, mis puudutab Euroopa Liidu Iraani strateegiat. võib-olla mäletate, et kahekümne esimesel jaanuaril toimus meil selles samas küsimuses kuulamine nüüd, kui on tuumaküsimustes ähm, esimene leping sõlmitud, seda tänu Euroopa Liidu diplomaatidele, on nüüd esi, tõesti õige hetk hinnata, mil määral ja mis valdkondades peaks Euroopa Liit rohkem tegema koostööd Iraaniga ma olen veendunud, et meie komisjonil on äh, selles tähtsas küsimuses äh, mängida väga tähtis roll. ning sellepärast annangi sõna meie raportöörile, palun. Eh, aitäh, Iraani puhul on tegemist äh, olulise edusammuga Euroopa Liidu tehnolo-, öö, diplomaatias. tegemist on ilmselt esimese olulise edusammuga, äh, mida Iraaniga seoses on proua Ashton saavutanud. Äh, selleks on tehtud ka väga palju jõupingutusi, et meil oleksid mõistlikud äh, sidemed Iraaniga, sellepärast et, et Iraan on äh, piirkondlikult äärmiselt oluline jõud ja ka Euroopa Liidu huvides on edendada stabiilsust selles maailmajaos. Ähm, see on siis äh, lähtekoht, et tegemist on Euroopa Liidu diplomaatia suure edusammuga ja sellele peaksid nüüd järgnema järgmised teod. ja nende järgnemine ei ole veel kindel. praegune olukord aga on ka minu meelest positiivne ja ma väljendan seda arusaama ka oma dokumendis, mida me äh, nüüd arutame ja mille kohta saab esitada ka muudatusettepanekuid Ehm, ja tahaksin öelda ka, et tegemist ei ole mitte ainult Euroopa Liidu edusammuga, vaid alates kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunist, alates valimistest Iraanis on ka Iraani siseselt toimunud positiivseid arenguid ning ka see on andnud panuse sellesse, et sellist äh, lähenemist oleks võimalik äh, välja töötada, et äh, oleks võimalik parandada suhteid Iraaniga ja kaasata Iraani rohkem rahvusvahelisele areenile. seda võimalust on vaja ära kasutada, eriti kuna ka USA tundub olevat valmis presidendi kaudu seda lähenemist jätkama ja võtma arvesse ka seni kehtestatud sanktsioonide tulemuslikkust, aga need võiksid nüüd osutuda kontraproduktiivseks ja ohustada äh, seda väga õrna tasakaalu, mida, mis saavutati kahekümne esimesel jaanuaril. see tähendab, et me peame uurima erinevaid lähenemisvõimalusi ning hea oleks, kui parlament äh, selle kohta sõna võtaks, sest me ei tohi nii olulise otsuse puhul vait olla. ma tuginen oma sõnavõtt-, oma arvamuses kolmele Äh, teemale. Äh, tuumaküsimus, äh, dialoog tuumaküsimustes tuleb tervitada Genfis saavutatud, sest ainus võimalus on rahumeelne lahendus, mis saavutatakse kõnelustel, ainult nii on võimalik tõkestada uraani rikastamist. nii et ma arvan, et me peaksime nõukogu ja kõrge esindaja äh, lähenemist toetada, äh, toetama ja teiste osalejate lähenemist, aga seal on kaks äh, erinevat aspekti. võiks rääkida ka paralleelsest lähenemisest, sellepärast et teine teema puudutab inimõigusi mm poliitiliste õiguste osas on äh, tehtud teatavaid edusamme, vabaks on lastud mõningaid poliitvange, aga on äh, jätkuvalt probleeme seoses äh, surmanuhtluse vähemuste, usuliste vähemustega, aga mitte ainult nendega, vaid ka homoseksuaalidega ja endiselt mõistetakse surma ka alaealisi, nii et ka selles valdkonnas ei tohi dialoogi äh, katkestada, kuna me oleme saanud, saavutanud äh, kokkuleppe tuumaküsimuses. ning parlament äh, on alati tundnud huvi tuumaküsimuste vastu, aga ka inimõiguste vastu ning me tahaksime just nimelt viimast aspekti rohkem rõhutada. lõpetuseks me oma soovituses, mis ei saa olla eriti pikk, sest muidu ma oleks tõstatanud ka teisi teemasid ja käsitlenud neid süvendatult Ehm, siin on näiteks, äh, oleks võimalik kasutada Iraagi, Iraani rolli, suhteid Iraagiga, äh, stabiliseerivat rolli, mida Iraan võiks äh, mängida, aga seda siin väga üksikasjalikult käsitleda ei saa, kuna meie soovituste pikkusele on kehtestatud teatavad reeglid. sellest hoolimata me oleme üritanud veel ühte konstruktiivset elementi siia e, soovitusse kaasata mis puudutab uusi teemasid ja argumente, mis võiksid äh, anda panuse sellesse, et Euroopa Liidu ja Iraani suhted ei piirduks üksnes nende problemaatiliste teemadega, vaid võiksid anda panuse sellesse, et meil õnnestuks tõesti konstruktiivne tegevus ka välja töötada. Äh, narkokaubandus kaheksakümmend protsenti opiaatidest äh, tulevad Euroopa Liitu Iraani kaudu ning tuleks kasutada koostööd selleks, et selles valdkonnas selleks, et Euroopa Liidu Iraani suhted oleksid konstruktiivsed ja ei piirduks üksnes sanktsioonide ähvardustega. loomulikult me ei tohi äh, valvsust kaotada, eriti praegusel hetkel. aga me peame selles dialoogis saatma välja ka julgustavaid sõnumeid äh, ja sellest me oleme ka oma soovituses lähtunud. E aitäh, kas keegi Rahvaparteist äh, tahaks asendada härra Zalevskit, kes on variraportöör, ei soovi? proua Kromberg, kes on Roheliste variraportöör, aga samuti on ka Iraani delegatsiooni esimees, palun. aitäh me tervitame seda raportit, meie arvates on see esitatud väga õigeaegselt, meil on vaja Euroopa Parlamendi poolt konstruktiivset panust Genfi lepingu eh, sõlmimisel ning äh, ma olen nõus raportööriga, et tegemist on edulooga, äh, Catherine Ashtoni eduloo, edulooga ja samuti annab see parema olukorra praeguses poliitilises. samuti annab see lootust ka Iraani rahvale, see annab lootust äh, muutustele ja mina arvan, et me peaksime väljakutsetega suutma toime tulla, aga me ei peaks teiselt poolt ka liialdama tuumaküsimus, see on endiselt veel väga tundlik aeg, ajajärk ja samuti teema väga tundlik ja nagu raportis on ka kirjas, siis ma olen nõus, et kõik osapooled peaksid lepingust kinni pidama. uusi sanktsioone ei peaks paika panema, aga samuti iraanlastel peaksid andma loa kõikidesse tuumajaamadesse ja ehitistesse. on vaja parandada suhteid Euroopa Liidu ja Iraani vahel, aga ei, me ei peaksime silmi sulgema nendes valdkondades, kus me nendega tõesti nõus ei ole ning minu arvates praegu on väga õige hetk alustada dialoogi näiteks sellistes küsimustes nagu inimõigused. inimõiguste volinik äh, ÜRO-st oli kutsutud äh, Iraani temale ei ole e, Iraan andnud ligipääsu Iraani Inimõiguste Nõukogu, mõistagi nemad tahavad Euroopa Liidu eriesindajaga samuti dialoogi pidada. see peaks olema üks nendest ettepanekutest, mida me peaksime kindlasti välja tooma. minu arust on väga hea, et raportis mainitakse siin võrdlusaluseid. me peaksime praktikasse rakendama just sellistes valdkondades äh, võrdlusaluseid, kus me saame teha äh, partnerlust. minu arvates me peaksime kuulama ära ka teisi osapooli, nende arvamust, mitte rõhutama liiga palju inimõigustele näiteks. näiteks äh, kaheksakümmend protsenti surmanuhtlusi on seotud narkootikumidega, seotud teemadega iraanlased on valmis surmanuhtlust äh, edasi arutama ja see võib olla heaks aluseks meie koostööle. mis puudutab regionaalset julgeolekut, nii nagu mainis ka raportöör, siis ei ole aega hakata siin mingeid võimumänge Iraani ja Saudi Araabiaga mängima. Iraan on aga äärmiselt oluline eh, võtmerollis eh, osapool eh, Süüria konfliktis ning iraanlased peaksid oma uut julge-, välja, välispoliitikat ka rakendama. mõistagi on tegemist ainult teist esimese sammuga ja me peame välisteenistuse ja komisjoni siia kaasama ning ähm, tulevikus peaks olema Teheranis samuti ka esindus olema avatud, meil peaks olema erikoordineerija, kes äh, asju hakkaks edasi liigutama, kui ma käisin Iraanis, siis äh, samuti liikmesriikide äh, esindajad ütlesid, et esindust oleks tõesti vaja aitäh. proua Šaake, palun um.. aitäh. ma tänan kolleege ja raportööri esialgse raporti eest. minu arvates on hea hetk siin parlamendis, kus vaadata strateegiliselt läbi meie suhted Iraaniga. Iraanil Euroopa Liidul peaks olema oma strat-, sõltumatu strateegia Iraani suhtes, härra esimees, te mainisite äh, sissejuhatuses, et peaks rohkem ära tegema, aga oluline on see, et kuidas me suhteid parandama, parandada tahaksime tuumaküsimus on olnud meie päevakorras äh, pidevalt, kuid äh, detsembris, kui me käisime parlamentaarsel külaskäigul, siis me nägime, et siin on ka muid küsimusi, nagu näiteks esinduste, Euroopa Liidu esinduste avamise küsimus, äh, vaadata, kus me saaksime iranlastega koostööd teha terrorismi alal näiteks ja milline Eh, on see mõju, eh, milline on eh, läänemaailma relvajõudude lahkumise mõju Afganistanis. ja meie prioriteediks peaksid olema inimõigused, me ei peaksime siin Euroopa Liidu koha pealt vaiki olema sel teemal. tahaksin rõhutada mõnda soovitust, mis mina olen pannud muudatusettepanekuna kirja me peame ütlema midagi selle kohta, et valimistel oli äh, valik väga piiratud. Äh, Iraanis oli ka neid osapooli, kes olid kritiseeri-, kriitilisemad äh, Iraani ja välismaailma suhete osas kui praegusel presidendil ning praegune avatus on üsna habras. mõistagi me peame vaatama seda, kuidas inimõigusi seal pidevalt pidevalt rikutakse ning viimasel ajal on seal hukatud seitseteist tuhat inimest. mis puudutab seda, et me rõhutame koostööd mitmes valdkonnas, siis minu arvates on oluline, et me samuti tõstaksime esile koostöö ja stabiliseeriva mõju mm, või destabiliseeriva mõju, mis Hezbollah'l on selles piirkonnas see võiks olla üks teema, mida arutada ja me peaksime vaatama, kuidas kodanikuühiskonda tugevdada ja samuti erasektorit. igasugune koostöö, mis Euroopa Liit soovib näha näiteks narkootikumide ebaseadusliku kauplemise puhul, peaks sisaldama seda, millised on meie konkreetsed kokkulepped ebaseadusliku narkokaubanduse puhul samuti peaksid äh, siis protsessid toimuma demokraatlikult äh, ja läbipaistvalt äh, ning samuti ei peaks surmanuhtlus olema kasutatud selliste kuritegude puhul. samuti me peaksime viitama parlamentide vahelisele hartale, millele Iraan kirjutas alla üheksakümne kuuendal aastal ning äh, mul on siin veel paar ettepanekut, kuidas olla kaasavam, kuidas äh, kaitsta erinevaid õigusi, vähemuste õigusi eriti, see on ju see, mida me soovime. peame rõhutama seda, et kahtlustatavatel peab alati olema ligipääs äh, ju advokaadile, me näeme pidevalt, et kahtlustavatel ei ole õigust saada advokaati, nad hukatakse enne, kui isegi perekond sellest teada saab ja me peaksime, tahaksime, et kohtuistung istungid toimuksid õiglaselt. moratoorium surmanuhtlusele on üks asi, mida me peaksime nõudma, sest vigasid ju ikka tehakse. ma olen nõus, et me peaksime vaatama, et meie eriesindajal on äh, väga suur roll ja ta peaks olema kaasavam äh, suhete loomisel Iraaniga ning äh, ÜRO inimõiguste ülemkomissari Ehm, roll peaks olema samuti siin rõhutatud. ma toetan mitmeid muudatusettepanekuid, aga ma julgustaksin eh, teid osalema selle arvamusel, eh, arutelul selles olulises küsimuses, aga praegu on õige hetk, mil tegutseda, kus eh, selles piirkonnas on võimalik mingeid muudatusi läbi viia ja me peaksime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 lugesin väga suure tähelepanuga proua äh, Munisi teksti. endise raportöörina ma tean, et äh, peaaegu võimatu on käsitleda nii lühikese äh, teksti jooksul kõiki mm, teemasid, nii et täiesti mõistan seda probleemi. mul on aga järgmised märkused, kui ma vaatan seda teksti, siis äh, tekitavad mulle muret just nimelt tuumaküsimused äh, Äh, ähm, Moniz rääkis edusammudest, aga mina olen küll väga mures. nii et eks me näe. ja mis puudutab äh, vä Iraani välispoliitilist ja piirkondlikku rolli, siis äh, ka selles osas on mul küsimusi. inimõiguste olukord, jah, üht-teist Rouhani ajal on võib-olla muutunud aga ma olen väga mures ja ma teen kindlasti muudatusettepanekuid ka asjade kohta, mida praegu tekstis ei ole käsitletud ning veel arutelus räägiti äh, siin äh, uimasti probleemist äh, Iraani ühiskonnas ja Euroopas. võib-olla ka selle kohta tahaksin muudatusettepaneku teha. Iraani vabariiklik kaardivägi tundub olevat äh, Äh, seotud uimastikaubandusega ja neil on kontaktid Afganistaniga, nii et äh, Ir Iraan on, Iraanis on ka aastaid väga palju pagulasi Afganistanist ja ajalehest lugesin väga head analüüsi selle kohta, kuidas Iraan käib ümber nende Afganistani pagulastega, on äh, legaalseid ja illegaalseid äh, pagulasi, miljoneid inimesi ja seda afgaanide probleemi, keda mm, suures arvuliselt äh, sinna on saabunud, et Eh, nendega on seotud ka väga suuri probleeme. ja väga suuri probleeme on ka sellega, et neid äh, diskrimineeritakse väga palju. nii et äh, on terve rida muid küsimusi ka veel, mida võiks tõstatada. mis võimaldaksid äh, ka järeldusi teha äh, Äh, praeguse olukorra kohta, jah, on uus president, aga erinevate fraktsioonide vahel toimub äh, sõda võimu pärast. Äh, üritaks, üritatakse parandada Iraani staatust rahvusvahelisel areenil, aga sises, riigisiseselt on tegemist tohutu rahva mm, allasurumisega. nii et võimalik, et ma teen mõningaid muudatusettepanekuid, mis äh, rajanevad äh, faktidele, me ei tohi fakte unustada, Euroopa Liit ja USA on Iraanist äh, teinud enda jaoks partneri, äh, kes põhimõtteliselt nüüd määrab, on määrav tuumaküsimustes ja nüüd tuleb vaadata, et Iraan peaks kinni ka sellest, mida on kokku lepitud. ma kardan, et see nii aga ei lähe, aastaid äh, on äh, toimunud läbirääkimised äh, ja me ei tohi seda tuumaküsimust äh, siin kala peale panna. suur tänu, härra Pelder ja kas raportöör soovib lõpetuseks sõna, palun, proua Muniz. Sí, gracias, presidente, y gracias a todos los que han contribuido. Sorry. Aitäh, vabandust, härra Salafranco saab veel kõigepealt sõna. No, no la... aitäh, ma tegelikult äh, algselt ei tahtnud sõna saada, aga härra Zalevski, meie raportöör, andis mulle teada, et ta ei saa valimiskampaania tõttu osaleda tänasel arutelul ja ja et ta tahaks jätkata tööd proua Munissi soovitustega ja ütleb, et tema meelest tuleks äh, peamiselt äh, tegeleda äh, inimõiguste küsimustega esimestel kahel jaanuari nädalatel on, on toimunud nelikümmend hukkamist, tegemist on olnud poomisega ja oluline on ähm, kasutada ära meie mõju. E, Genfi läbirääkimised ähm, lõppesid esialgse edusammuga, aga sellele peavad järgnema teod ning ma tahaksin äh, raportööri tähelepanu juhtida sellele, et äh, võiks äh, suurendada seda inimõiguste osa tekstis. ma kuulasin väga tähelepanelikult ka seda, mida rääkis proua Šaak, et tege-, ta ütles, et tegemist on olulise poliitilise hetkega ja et parlament peaks selles küsimuses toimima sõltumatult. ma arvan, et parlamendi tegutsemine peab olema kooskõlas äh, nende sanktsioonidega, mida välisteenistus äh, on ja liikmesriigid on kehtestanud, me peaksime toetama seda, mida nad on teinud. ja inimõiguste kaitsjana peaksime me üritama saavutada mingeidki muudatusi näiteks peaksime üritama saavutada seda, et Iraan äh, annaks võimalikult kiiresti viisa inimõiguste eriesindajale. Need on siis äh, need märkused, mida meie fraktsiooni variraportöör soovib äh, sisse tuua seoses inimõiguste olukorraga Iraanis. nüüd saab sõna proua Muniis. aitäh, aitäh kõn-, erinevatele kõnelejatele ja minu teksti kohta saab äh, veel esitada muudatusettepanekuid. siin on erinevaid väga olulisi aspekte. kurjuse teljelt äh, ei ole me jõudnud äh, paradiisi. tegemist äh, on protsessiga, mille algus on olnud äh, positiivne. Iraan enne äh, oli tuumaküsimuste ja inimõiguste tõttu praktiliselt isoleeritud, nüüd on aga toimunud teatav pööre ja me ei tohi äh, selles osas silmi sulgeda. mul on väga hea meel selle üle ja ma loodan, et äh, sellele järgnevad äh, ka edasised edusammud. tegemist on tõesti väga ebakindla tulemusega, sellest rääkis ka proua Šaake, aga me ei tohi Iraani suhtes olla üleolevad, vaid me peaksime kasutama ära võimalust äh, olukorda muutusi tuua ähm, ja parandada ka äh, Iraani ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid. sanktsioonid ei seisne ju üksnes ainult selles, et äh, Iraani liidrite varad Euroopas on äh, Ehm, külmutatud, vaid Iraanist ei saa ka naftat Euroopa Liitu äh, tuua ja see osaliselt on meie huvidega vastuolus, nii et osaliselt oleks võimalik neid sanktsioone tühistada eeldusel, et äh, nõudmised tuumaküsimustes on täidetud, aga me nõuame, et täidetaks äh, tingimused ka inimõigustega seoses. proua Šaake ehm, punktis E öeldakse, et võttes arvesse inimõiguste olukorda Iraanis, mis, mida endiselt iseloomustavad äh, süstemaatilised põhiõiguste rikkumised. me võiksime siin äh, veelgi kaugemale minna ja öelda, et äh, Iraanis rikutakse süstemaatiliselt inimõigusi ning erinevates lõikudes on siis konkreetsemaid näiteid toodud siin aga viidatakse ka, siin viidatakse edusammudele tuumaküsimustes, aga ülejäänud osas keskendume me peaaegu eranditult inimõigustele. hukkamiste arv on Rohani uue valitsuse all veelgi kasvanud ja paljud inimõiguste paljude inimõiguste organisatsioonide esindajad on veel äh, vanglates, aga otsused äh, ja hukkamised sõltuvad ju kohtusüsteemist ja kohtusüsteemis äh, on äh, ülekaalus äh, pigem konservatiivid ja karmikäe esindajad. Nad üritavad nüüd neid muudatusi, mis on toimunud tuumaküsimuses, tasakaalustada sellega, et et nad lähe, karmistavad lähenemist inimõiguste küsimustes me ei äh, saa nüüd äh, siin äh, kasutada sellist lähenemist, et me kasu-, toetame neid Rohani vastaseid, kes on inimõiguste olukorda veelgi halvendanud. Rohani on muutuste kursi algatanud ja me peaksime võib-olla viitama sellele, et nendele valdkondadele, mis ei ole piisavalt muutunud ja mis puudutab usaldusväärsust, härra Pelder, teie olite omal ajal raportöör ja mina olin variraportöör ning eilne raport oli väga palju mahukam. praeguste tingimuste tõttu ja praeguste reeglite tõttu peab minu tekst olema nüüd palju äh, lühem. eelmisel nädalal täiskogul võeti vastu Saudi Araabiat käsitlev tekst ja seal kustutati üks lõik tekstist, milles Saudi Araabiat äh, kutsuti üles parandama oma seadusi, äh, ususeadusi ja jäeti välja ka üks lõik, kus öeldi, et Saudi Araabias ei ole usuvabadust Äh, nii et Iraani osas peaksime me ka olema realistlikud ja konstruktiivsed. ma tahan ju, et me saavuta-, et teeksime edusamme. nii et äh, viitan nüüd praegu lihtsalt kahele riigile, mis on väga plahvatusohtlikus maailmajaos ja seal on väga suuri vastuolusid. Need on tõesti äh, need kaks äh, väga olulist äh, vastasleeri islamimaailmas, kui me nüüd äh, Iisraeli kõrvale jätame. kui härra Belder sulgeb silmad selle ees, et Saudi Araabias selliseid vabadusi ei ole, aga Iraanile esitame me maksimaalseid nõudmisi ja tahame väga selgelt välja öelda selle, et ka bahaisid um, diskrimineeritakse, siis me mängime maha oma usaldusväärsuse, me peame olema realistlikud ja konstruktiivsed, me ei tohi Iraani suhtes äh, olla eriti karmid ja teiste suhtes olla eriti järeleandlikud. piirkondlike konfliktide puhul on oluline olla objektiivne ja tasakaalustatult läheneda, sest äh, muidu äh, kaotame usaldusväärsuse ja siis võtavad Iraanis võimust Äh, karmima joone esindajad ning mõelgem USA-le. veel hiljuti senatis äh, esitati nõudmisi hiljuti, aga äh, see võimalus kaotati ära. aga senatis sooviti sanktsioone jätkata ja suurendada ning katkestada läbirääkimisega, seda me ei saa lubada endale, me peame kasutama ära uusi võimalusi selleks, et äh, saavutada edusamme tuumaküsimuses ja inimõiguste küsimustes ning me peame arenguid toetama nendes valdkondades ning me peame toetama seda Iraani juhtkonna osa, äh, võrreldes nendega, kes on veelgi halvemal seisukohal inimõiguste küsimustes. Äh, suur tänu proua Munis, sellega oleme me ka selle päevakorrapunkti ammendanud. nüüd muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on teisipäeval, kaheksateistkümnendal veebruaril keskpäeval. I see Mr Howitt here, so. härra Howitt on kohal, nii et me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Pakistani roll piirkonnas ja poliitilised suhted Euroopa Liiduga. me oleme seda härra Saala raporti eelnõud juba arutanud nimelt viiendal detsembril eelmisel aastal ja nüüd annaksingi sõna kohe härra Hauvitile selles küsimuses, palun. Uh, suur tänu, härra esimees, vabandan kolleeg Sal-, Saala nimel, tal ei olnud võimalik täna siia tulla ja just sellepärast mina esitlen seda raportit tema nimel. mul on aga väga hea meel seda teha, sellepärast et teda on huvitanud Pakistan väga palju, ta on käinud ka Pakistanis valimisvaatlusel ja nägin ka, et härra Kallo on siin, kes juhtis seda valimisvaatlusmissiooni, nii et tõesti need inimesed, kes on siin kohal äh, teavad täpselt, mis Pakistanis toimub ja härra Kallo ka tõesti panustas sellesse raportisse. väga tähtis on siin toetada Pakistanis demokraatlikku üleminekut. eelmise aasta maikuu valimised olid tegelikult väga tähtsaks, oli esimene kord äh, selle riigi ajaloos, kui äh, rahumeelselt võim üle anti ja nüüd tõesti Euroopa Liidul on võimalus ka kahepoolselt suhteid üles ehitada selle riigiga. me kõik teame, et äh, Pakistanil on sealses piirkonnas strateegiline roll ja ta mängib väga tähtsat rolli ka Afganistani äh, stabiliseerimisel ja seal uimastite inimestega kauplemise vastases võitluses. tõesti, Pakistanil on väga suuri väljakutseid, eriti äärmuslike jõududega oma koduriigis ja peale selle tuleb hoolitseda selle eest, et äh, demokraatia jõuaks ka tõesti ka riigi kõige kaugematesse piirkondadesse. peale selle on äh, ka äh, probleeme sotsiaalse tõrjutusega ja sellega, et inimõigustest ei peeta kinni. nagu te võib-olla ka eeldasite, raport äh, toob väga selgelt välja siin Euroopa Liidu pühenduse selleks, et aidata seal demokraatlikke institutsioone üles ehitada ja hea valitsuse tavasid sisse viia. siin raportis me jätkame äh, selle abi tunnustamist, antakse Äh, Pakistanile ähm, nii poliitiliselt poolelt kui ka kaubanduspoolelt BSP plussi üle me ju ka hääletasime täiskogul, aga tegelikult see abi läheb kaugemale arenguabist ja humanitaarabist, vaid meil üha rohkem tuleb panustada poliitilisele dialoogile, koostööle ja teistele valdkondadele. nii et me tõesti ootame juba seda, et Euroopa Liidu Pakistani suhted muutuksid rohkem poliitilisemaks ja et meie prioriteediks oleks pigem Pakistani demokraatiline stabiliseerimine, õigusriigi põhimõtete sisseviimine, selleks et Pakistan äh, saaks mängida eeskujulikku rolli sealses piirkonnas. viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut tehti sellele raportile ja härra Saalo oli suurema osaga nendest ka nõus minu fraktsioon toetab ka suuremat osa nendest muudatusettepanekutest. me leiame, et need muudatusettepanekud rikastavad raportit ja mitte ükski muudatusettepanekutest tegelikult ei sea kahtluse alla selle raporti sõnumit ja ma arvan, et erinevad fraktsioonid on selle raporti osas ühel nõul ja viis kompromissettepanekut on raportöör välja töötanud äh, see puudutab siin just äh, tuumarelvastuse piiramise levikut ja inimõigusi. Nendes küsimustes oli meil variraportööridega ka väga lihtne kokkuleppele jõuda ja sellepärast äh, meie arvates siin ei ole mitte mingit vastuolu, kui me asume komisjonis äh, hääletama ja veel kord suur tänu ka variraportööridel kõikidest fraktsioonidest suurepärase koostöö eest härra Saalaga. suur tänu ka kõigile, kes tegid muudatusettepanekuid ja ma eeldan, et homne hääletus läheb libedalt, aga kui teil on küsimusi, siis olen valmis vastama ja annan endast parima. suur tänu, Richard! ja nüüd saab sõna variraportöör Rahvaparteist Mihhail Kaaler, palun. hästi, suur tänu. mina tänan kolleeg Saalat südamlikult selle raporti eelnõu eest, tõesti tegemist on kõikehõlmava raportiga, mis katab ära kõik tahud, mis on tähtsad Pakistani arengu jaoks Pakistanis kohapeal ja sealses piirkonnas. teiselt poolt on ta ka väga selgelt välja toonud kõik need koostöövõimalused, mis on Euroopa Liidul Pakistaniga ja ma usun, et tegemist on tähtsa ja tunnustatud partneriga Euroopa Liidu jaoks ja samamoodi ka vastupidi, meie oleme tunnustatud ja tähtis partner Pakistani jaoks. mulle tundub, et õiguslik alus on nüüd ka paigas. ühelt poolt see arengukoostöö, nii nagu me seda traditsiooniliselt oleme teinud, see puudutab tõesti haridust, haridus, haridus, haridus, nagu siin alati öeldakse. teiselt poolt äh, demokraatia toetamine. mul on väga hea meel, et ma siin sain ka juba aastaid saanud omapoolse väikese panuse mitte ainult äh, valimisvaatluste käigus, vaid ka pärast seda, mis äh, pärast valimisi tuleb. nüüd see GSB pluss, äh, mis sai alguse selle aasta alguses, nüüd me saame tõesti kasutada ära ka kogu selle potentsiaali, mis meil on kaubavahenduses. ja siis ka need tingimused koha peal nende täitmine, need tingimused, mis puudutavad GSB plussi, mõtlen siin tööõigust näiteks, naiste, noorte tüdrukute mittediskrimineerimist. Need on minu arvates kõik sellised küsimused, mis on siin väga hästi välja toodud. me nii siin ja seal oleme teinud mõningaid märkusi. näiteks kui räägitakse sellisest küsimusest nagu Hiina ja Pakistani suhted, siis jah, otse loomulikult on väga tähtis, et need suhted piirkondi äh, stabiliseerivad ja kui meil on siin selline poolik lause nagu, et ei tohiks õõnestada, siis tegelikult see tähendaks seda, et kui Pakistanil Hiina suhted on olemas, siis et neil on ka kohe risk nendel suhetel, et nad hakkavad olukorda koha peal õõnestama. nii et ma tõesti teeksin kolleegidele ettepaneku, et võtkem see pool lauset sealt välja. ärgem et öelge pigem, millised on meie ootused, et see parandab olukorda koha peal. aga need on tõesti väikesed üksikasjad, mida on võimalik parandada, aga muidu oleme me nõus ka selle, nende viie kompromissettepanekuga, mis välja töötati ja just selle kompromissettepanekuga number kaks, selle kõige uuemas versioonis, seda tahaksin veel kord toonitada. uuem versioon number kaks ja veel kord äh, suur tänu kõigile ja meie toetame seda raportit, aitäh! suur tänu, Michal ja nüüd annaksin sõna välisteenistuse esindajale proua Mihhail Abaile, palun! um,. Thank you uh,. Uh... suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest sõna võtta, raport on uh, tõesti väga hea. välisteenistusel on väga hea meel, et uh, tuuakse välja Pakistani piirkondlik roll ja me üleüldiselt leiame, et kõige tähtsamad küsimused on siin raportis välja toodud viide GSP pluss lepingule on tõesti väga tähtis, sest uh, tõesti, tegemist on täiesti uudse lähenemisega ja see avab Euroopale, Euroopa Liidule võimalused äh, inimõiguste alast dialoogi, töötingimuste ja ka keskkonnatingimuste dialoogi edasi viia. peale selle on paika pandud ka alus selleks, et kasutada erinevaid majanduslikke võimalusi, mis on pakistanlastele seal kohapeal me oleme pühendunud või Euroopa Liit on pühendunud äh, välisasjade nõukogu järeldustes on ka seda öeldud, et me oleme pühendunud Pakistani aitamisele ja Pakistani roll sealses piirkonnas on tõesti väga tähtis. me usume, et igat võimalust tuleb ära kasutada. selleks, et tuua välja meie toetust Pakistanile ja see ro-, sellele rollile, mida Pakistan mängib seal piirkonnas, esiteks majanduskasvu hoogustajana ja teiselt poolt ka rahutagajana, suur tänu! Thank you very much uh,, if uh,, asu. suur tänu, Richard, Richard, palun uh,! I can be um... suur tänu, teen hästi lühidalt. ma olen vägagi nõus härra Kaaleriga ja ma saan aru, et ta muudab puudutab siin muudatusettepanekuid kolmkümmend kaks ja roheliste muudatusettepanekut kolmkümmend üks, kui see läbi läheb, siis kogu see lõige kaob ära, aga kui tal on oma ettepanek, siis ta võib seda teha ja olen sellega nõus, eks siis homme hääletusel on näha. ja olen tõesti väga nõus, et ta tõstatas selle küsimuse, suur tänu! ja ainus asi, mis veel jääb öelda, et homme hommikul hääletame selle raporti üle ja läheme kohe edasi järgmise punkti juurde, mis on täna viimane päevakorrapunkt, sest praegune punkt on ammendatud ja viimane punkt on Euroopa Liidu välispoliitika kultuuriliste ja usuliste erinevustega maailmas. raportööriks on meie kolleeg Marietta Tšenaku. ma annaksingi sõna kohe talle, palun, Marietta. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή βέβαια see raport on eriti oluline raport Euroopa Liidu välispoliitika jaoks. eriti viimastel aastatel on see, äh, aastakümnetel on see mm, tee on muutunud veelgi olulisemaks, sest äh, usulised äh, ja kultuurilised erinevused on muutunud järjest suuremaks ja, ja muutunud poliitilisteks äh, ning Euroopa Liidu põhimõtted on alati olnud sellised, et usuküsimused ja kultuuriküsimused ei ole suurt rolli mänginud. me tahaksime aga nüüd objektiivselt läheneda ning äh, Euroopa Liidu väärtustele ja põhimõtetele tugineda, inimõigustele. Ähm, mittediskrimineerimise põhimõttele ning ma tahaksin rõhutada ka seda, et äh, raportis äh, tuletatakse meelde põhiväärtusi, mis on Euroopa poliitika aluseks Euroopa Liidu rolli äh, rahvusvahelistes organisatsioonides ning äh, arenguid äh, käsitletakse rahvusvahelisel poliitilisel areenil ning juttu on ka Euroopa Liidu poliitika tõsiseltvõetavusest ja si sidususest. kolleegid on esitanud terve rea muudatusettepanekuid, me oleme teinud koostööd ja töötanud välja viisteist kompromissmuudatusettepanekut millega on siis, millesse on koondatud siis eh, kolleegide erinevad eh, muudatusettepanekud, on aga sel-, ka selliseid muudatusettepanekuid, mida ei olnud võimalik kaasata kompromissmuudatusettepanekutesse. kõnelustes variraportööridega ütlesin, et eh, esitan veel ühe kompromissmuudatusettepaneku, mis puudutab kristlaste olemasolu ja olukorda kolmandates riikides, sest äh, selle teema kohta on esitatud väga palju muudatusettepanekuid, mis äh, tuleb veel koondada. nii et äh, nüüdseks olen ma juba edastanud ka kuueteistkümnenda kompromissmuudatusettepaneku ja loetakse ette inglise keeles. Tolerance and strongly deplores acts of violence against religious communities including Christians siin on erinevad kogukonnad, kaasa arvatud kristlased, kelle inimõigustest ei peeta kinni, neil ei lasta ka oma usku järgida paljudes liikmesriikides. siin on mitmeid katseid olnud ka nende kirikuid lõhkuda. ning reaktsioon, mis minuni on jõudnud, näitab, et liberaalid ei ole selle kompromissmuudatusettepanekuga nõus. sotsiaaldemokraadid aga on nõus ja ECR ka. nii palju siis muudatusettepanekutest tahaksin äh, viidata veel sellele, et kristlasi ei nimetata väga sageli, aga me ei saa äh, sulgeda silmi olukorra ees, mis paljudes riikides valitseb, me tõesti ei saa seda kõrvale jätta. me praegu on ähm, asi tõesti nii, et Aafrikas ja Lähis-Idas, äh, ma ei hakka konkreetseid nime, riike nimetama, toimub väga intensiivne kristlaste tagakiusamine ja siin, kui me ütleme, et äh, muuhulgas kristlasi, siis äh, see on tõesti vähim, mida saab teha. sellega ollakse nõus, meil on olemas nüüd äh, raport ja muudatusettepanekud ja me peame igal juhul hoolitsema selle eest, et tegemist on erapooletu raportiga ja et me ei taha äh, siin jätta muljet, et äh, ainult kristlus on see usk, mida tuleks äh, austada, seda meie raportis kirjas ei ole, me oleme üritanud võimalikult erapooletult läheneda ja oleme üritanud äh, kolmandate riikide ja vaatlejate rolli käsitleda, aga raportist tuleb selgelt välja see, et äh, usulised ja kultuurilised erinevused ei tohi olla vägivallategude ja inimõiguste rikkumise ettekäändeks. mitte mingil juhul ei tohi see nii olla see põhimõte kehtib ju ka mujal Euroopas. aitäh ja ootan huviga kolleegide sõnavõtte uh,. Like suur tänu, Marietta. ja nüüd saab sõna proua Ljubtševa sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. palun, proua Ljubtševa. <clears throat> aitäh tahaksin alustada sellega, et vahel jääb mulje, et kultuur ja usk on ähm, kaks eraldi valdkonda ja need ei ole seotud välispoliitikaga, aga see raport äh, tõestab meile vastupidist. minu arvates on tegemist äärmiselt olulise raportiga, võttes arvesse praegust rahvusvahelist olukorda, võttes arvesse seda, et Euroopa Liit üritab äh, rahvusvahelisel areenil olla globaalne tegija ning sisuliselt on see raport äärmiselt oluline seetõttu, aga see raport on seda olulisem poliitilise signaali ja äh, parlamendi ja fraktsioonide äh, seisukoha väljendajana, sest me kõik ju äh, toimime sellises olukorras, et me austame vastastikku oma erinevaid partnereid, etnilisi ja religioosseid kogukondi ja seetõttu ma arvan, et see raport on väga oluline. meil on erinevad poliitilised veendumused, aga me oleme väga head koostööd teinud kõigi teiste variraportööridega oma fraktsioonides oleme me seda teemat ka väga põhjalikult käsitlenud. me toetame suurt osa muudatusettepanekutest, mõned neist on loomulikult kompromissettepanekud. meie fraktsioonide Mm. seisukohast ja võttes arvesse ähm, põhiõiguste hartat ja on see äärmiselt oluline raporti viimase kompromissmuudatusettepaneku saime viimasel hetkel, aga meil õnnestus seda siiski analüüsida. me ei arva, et see suurendaks erimeelsusi erinevate usuliste rühmituste vahel vaid äh, nii lihtsalt äh, äh, võetakse arvesse seda survet, mille all kristlased elavad. tegemist on hea resolutsiooni ettepanekuga, muudatusettepanekud muutsid seda veelgi paremaks, selgeks, selgeks tehakse, et Euroopa Liit on äärmusluse ja fundamentalismi vastu selliste voolude ja rühmituste vastu. et Euroopa Liit võitleb parema olukorra saavutamise eest, ehkki see on kindlasti väga raskesti saavutatav eesmärk. nii et lühidalt öeldes me toetame seda raportit, meil on veel aega hääletuseni oma fraktsioonis. me arutame seda raportit äh, veel ühe korra, aga põhijoontes me toetame seda. aitäh, proua Luptšova, ma loodan, et teil on piisavalt aega selle arutamiseks, sellepärast et hääletus toimub homme. Uh, aitäh, esimees, ma kõigepealt tahaksin öelda, et ma tervitan seda raportit ja tervitan raportööri tööd ja samuti need kompromissid, mis on saavutatud, on väga head ning minu arvates on äh, ka oluline lisada ka see muudatusettepanek, kompromiss, mille te siin ette lugesite enne. see raport sisaldab siis seda, et me tahame selgelt välja ütelda et äh, radikaliseerumiseks ega fundamentalismi tegemiseks äh, ei saada Euroopa Liidu tasandilt ähm, mingisugust nõusoleku. mis nüüd puudutab kompromissi kolmteist, et Euroopa Liit peaks edendama sellist kaasavat äh, lähenemist, siis mina leian, et see esialgne tekst oli parem, Euroopa Liit peaks toetama äh, liberaalset äh, usudogmade liberaliseerimist. mina tahaksin eelistada siin keelelist selgust, ma ei ole eriti kindel, et kas see on Euroopa Liidu või Euroopa Parlamendi üldse pädevus hakata siin rääkima religioossetest dogmadest Need ei saa ju olla eriti paindlikud, nad on juba oma mõiste siseselt, saab ütelda, et nad on dogmaatilised ehk siis paika pandud, aga eesmärk on see, et äh, religioosseid dogmasid ei tohiks ära kasutada poliitilistel eesmärkidel ning see on see sõnum, mida me tahaksime edastada. võib-olla oleks siin vaja suuremat selgust keelekasutusel, see oleks suureks abiks, et oleks kindel, et meie sõnum jõuaks kohale ja me ei tahaks jätta siin ju muljet, et me sekkume millessegi. religioosselt äh, me ei taha ju äh, kuidagi ette kirjutada seda, mis peab poliitilisel tasandil toimuma ning äh, minu arvates, et peaks siin olema selge vahe tehtud, nii et meie sõnum oleks äärmiselt selge, et me ei tahaks siin näha mitte mingisugust religiooni ärakasutamist poliitilistel eesmärkidel. aitäh, härra Stier Marietta, kas sa soovid veel midagi ütelda, palun? aitäh. muudatusettepanek, kompromissmuudatusettepanek, härra esimees mis on pärit minu dokumendist ja siin on ka mitmeid muid muudatusi, me oleme selle kuidagi kõik koondanud ühte kompromissi, see, millele minu kolleeg siin viitas et oleks äh, kaasavam äh, tõlgendus religioossetesse dogmadesse nendes äh, riikides. no väga hea see on selline üldisem lähenemine, see tuleneb asjaolust, et äh, Euroopa Liidu välispoliitika peaks põhinema inimõigustel, äh, mis oleksid sõltumatud ja mis ei peaks sõltuma siis religioossetest trendidest. Äh, nii et religioon ei saaks selliseid, sellist lähenemist üldsegi mõjutada ja ma tahaksin, et see oleks siin sisse toodud, need kultuurilised ja religioossed äh, tõlgendused ei peaks olema mingisuguseks ettekäändeks ekstremismile. nii et äh, mingit teist moodust siin ei ole minu arvates, kuidas seda mõtet äh, siia dokumenti sisse põimida nende muudatusettepanekute abil, mis meie ees on ning ausalt ma ei tea, miks siin peaks üldse mingi probleem tekkima religioon ja dogmad, eriti just sellised äh, tõlgendused, äh, mida äh, kasutatakse on väga sageli jah, dogmaatilised küll, aga tegelikult ju väga suures osas enamus religioone on ju dogmaatilised, seal on sellised dogmaatilised põhimõtted ju sisse kirjutatud, neid on lihtne ära kasutada, nii et ma ei näe siin mingit moodust, kuidas seda teksti üldsegi muuta, miks me peaksime seda üldse muutma? niisiis äh, homme hommikul toimub hääletamine selle raporti osas äh, ja kui rohkem sõnavõtte ei ole, siis see oligi meie viimane äh, päevakorrapunkt tänaseks. soovin teile head õhtut ja näeme homme hommikul. sellega on meie koosolek tänaseks lõppenud, aitäh!